protokoll on laiali jagatud, kas teil on kommentaare nende kohta? ei ole. siis sellisel juhul sellega võtamegi vastu äh, kohe siis eelmise äh, istungi protokolli. Läheme järgmise päevakorrapunktiga edasi, komisjoni